La seduta è aperta. meie istung on avatud. enne eh, kui hakkame tegelema eh, ülemkogu teemaga, tahaksin saalile teada anda, et võttes arvesse eh, liikluspaketiga seotud olukorda, mille kohta on esitatud üle tuhande kahesaja muudatusettepaneku Äh, siis äh, see äh, on väga suur hulk ettepanekuid ja väga palju on tehtud taotlusi ka eraldi hääletusteks ja olles konsulteerinud transpordikomisjoniga, olen otsustanud kodukorra artiklit sada kolmkümmend viis kasutada ning saata see fail tagasi transpordikomisjoni selleks, et ta saaks teha ettevalmistava töö ära, mis on vajalik selleks, et see koda siin saaks äh, seda teemat tõhusalt äh, ja teadlikult hääletada. Äh, tegemist on otsusega, mille võtsin, võttes arvesse kõiki erinevaid huvisid ja osapoolte arvamusi ja selle, nende hulgas oli ka muudatusettepanekute suure arvu pahatahtlike ärakasutamine ja Ott otsustasin ka niimoodi seetõttu, et austada siinseid saadikuid. Äh, ma usun, et me ei saa sundida neid tundide pikkusteks hääletusteks muudatusettepanekute puhul, mida nad ei ole saanud äh, piisavalt läbi vaadata ning äh, enamus neist registreeriti esmaspäeval, mistõttu on seal kindlasti ka vigade määr väga kõrge. Äh, võttes arvesse kodukorra artiklit kakssada kuus, palume siis transpordikomisjonil kiiresti kokku tulla äh, näiteks äh, teisipäeval, kolmapäeva hommikul ja esitada oma töö tulemus võimalikult kiiresti, selleks et meil oleks võimalik aprillis Brüsselis eh, meie miniplenaaril eh, seda teemat hääletada. vastavalt eh, kodukorra sellekohasele artiklile äh, äh, ei äh, ole äh, võimalik panna hääletusele, eraldi hääletusele neid äh, muudatusettepanekuid, mis ei saa vajalikku toetust ning lisaks sellele eraldi hääletuste taotlused, mm, mis ei ole vastuvõetavad, ma olen kindel, et transpordikomisjon on selle ülesande kõrgusel, mille ma talle suunasin ning äh, teavitan teid äh, selle oma otsuse ähm, valguses, et ma loodan, et transpordikomisjon lahendab äh, selle muudatusettepanekutega seotud küsimuse. mis puudutab arutelu nüüd, siis kui vastuväiteid ei ole, siis arutelu toimub siiski ettenähtud ajal ja vormis, aitäh. kolleeg Ertrug aitäh, tere hommikust, härra president. loomulikult on see teie otsus, seda tuleb austada, aga tuleks arvesse võtta ka, et reegel äh, seitsekümmend viis ütleb ka, et kui komisjonis kolmandik äh, komisjoni liikmetest otsustavad, et äh, muudatusettepanek äh, Äh, e-, et ettepanek äh, esitatakse uuesti parlamendile, siis see nii ka kindlasti juhtub, ehk siis nädala pärast on probleem täpselt samasugune nagu praegusel hetkel, seda ei lahendata selle nädalaga ära, see lükatakse küll edasi, aga tegelikult lõpptulemus on sama, mis täna. Come previsto dal regolamento nagu austatud kolleeg meie kodukord ette näeb, konsulteerisin ma selles küsimuses transpordikomisjoni esimehega ja ta usub, et suudab seda eh, olukorda aidata lahendada. kolleeg Küllonen. härra puhemees. lugupeetud president, tehniline küsimus töökohta. sada seitsekümmend viis kodukorra reegel puudutab teksti, mis on esitatud komisjoni poolt. milline on olukord äh, juriidilisest valdkonnast, sest need kaks teksti, mis puudutab ähm, töötajate äh, lähetamist ja muud teemat ei, on eraldi äh, ettepanekutena tehtud, kuidas siis saab sellise reegli põhjal seda olukorda analüüsida, aitäh? austatud kolleeg, ähm, me ei peaks siinkohal mingit arutelu avama. annan teile lihtsalt teada oma äh, otsusest ja nagu kodukord nõuab, kuulasin ära ja konsulteerisin äh, transpordikomisjoni esimehega äh, probleem peitub muudatusettepanekute arvus ja eraldi hääletuste taotluste arvus võttes arvesse, et siin on elemente, mis äh, võib äh, anda aimu äh, sellest, et mõned tahavad takistada meie koja tööd. siis seda mm, ei saa siiski tõestada, sellepärast et muudatusettepanekutel on tõesti ka oluline sisu Äh, aga me ei taha hääletada kindlasti mitu tuhat korda. Ähm, me tahame, et transpordikomisjon selle probleemiga tegeleks, aitaks seda lahendada ning järgmisel nädalal äh, saavad saadikud äh, tõsiseltvõetavalt seda hääletust teha, oma tööd teha kui meil on kolm tuhat äh, hääletust äh, siin saalis, siis äh, hääletatakse ilma, et teatakse, mida hääletatakse parasjagu ja ECR palus hääletada kõiki muudatusettepanekuid, nad ei olnud äh, nõus ka ähm, äh, hääletuste grupeerimisega, paluti ka eraldi hääletusi ja ma arvan, et selline tegevus ei ole õige ja õiglane selle koja suhtes ja seetõttu lõpetame selle arutelu, öeldes, et ma palusin transpordikomisjoni selle teemaga tegeleda ning äh, Brüsseli äh, miniplenaaril me hääletame seda ja kui tõesti tuleb, siis mitu tuhat korda hääletada, no siis teemegi seda äh, mina püüan äh, omalt poolt teha kõik selleks, et see hääletus oleks tõsiseltvõetav. täna toimub arutelu ning järgmisel korral Brüsselis äh, täiskogul ja proua Dali ütles mulle, et ta suudab positiivselt seda olukorda aidata lahendada, siis järgmisel korral Brüsselis, kui me täiskoguna kokku saame, hääletame selle põhjal, mida transpordikomisjon on ära teinud, kui tõesti meil saab olema tuhandeid muudatusettepanekuid, ka siis hakkame ka siis neid hääletama. sellega me praegu selle teema arutamise lõpetame ja liigume edasi Euroopa Ülemkogu teema juurde Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused teemal Euroopa Ülemkogu kahe kahekümne esimese, kahekümne teise märtsi kohtumise järeldused. ma vabandan härra Tuski ja härra Junckeri ees sellise viivituse pärast, mis meil siin oli, aga nagu te teate, siis liikuvuspakett on põhjustanud palju arutelusid ja lõhesid ning ma pidin siis tõesti sellel teemal sõna võtma, nüüd aga annan sõna härra Tusk teile, palun president tajani members of the european parliament! aitäh president tajani euroopa parlamendi liikmed! kevadine euroopa ülemkogu rääkis euroopa majandusolukorrast võttes arvesse pingestuvat ülemaailmset konkurentsi. liidrid nõustusid et tugev majandusbaas on euroopa jõukuse ning euroopa öö, öö, rolli täitmise maailma areenil alus. seega, selle kohta võtsime vastu ka mitu otsust. esiteks, ülemkogu nõustus, et ühisturgu tuleks tugevdada ja süvendada. eriti tuleb keskenduda digitaal- ja teenuste majandusele. õigustamatud takistused tuleb eemaldada ja ei tohi luua uusi tõkkeid. Euroopa Komisjonil paluti et kahe tuhande kahekümnenda aasta märtsiks töötataks välja pikema perspektiivi tegevuskava ühi-, ühisturu reeglite täpsustamiseks. teiseks, rääkisime sellest, kuidas lahendada Euroopa tööstuse ees olevad väljakutsed. võttes arvesse selle tähtsust miljonitele töökohtadele Euroopas, paluti komisjonilt, et nad tuleks välja äh, uue nägemusega Euroopa tööstuse tuleviku kohta, kaasa arvatud konkreetsed meetmed. kolmandaks, Euroopa Liit peab arendama veelgi oma digitaalmajandust, keskenduda tuleb eelkõige keskenduda andmetele ja tehisintellektile. selles kontekstis toetasime äh, ühist lähenemist ka 5G võrgustike väljatöötamisele eile tuli komisjon välja soovitusega ka selles valdkonnas. ja lõpetuseks kaubandus. ülemkogu kavatseb töötada edaspidigi ambitsioonika vaba, vabakaubandussüsteemi kallal, tagamaks kõigile võrdsed võimalused. liidrid rääkisid uuesti ka avalike hangete instrumendist ning sellest, et kiiresti tuleks ellu rakendada kõik USA Euroopa Liidu ühise avalduse elemendid kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta kahekümne viiendast juulist. rääkisime ka üht äh,, suhetest Hiinaga. järgmisel kuul toimub Euroopa-Hiina tippkohtumine, peale selle toimub meil ka muid kohtumisi Hiina liidritega. seetõttu oli hädavajalik kokku leppida koordineeritud Euroopa lähenemine töötasime välja positiivse positsiooni, mis aitab meil kahepoolseid ja ülemaailmseid probleeme, kaasa arvatud kaubandusprobleeme, tõhusalt lahendada. meil on ju ühised majandushuvid, me soovime tagada vabad kaubavood, mis põhineksid selgel kaubandussüsteemil, aga et see kaubandussüsteem toimiks, selleks on vaja seda kiiresti uuendada Euroopa Liidu jaoks tähendab see seda, et WTO-d tuleks kiiresti reformida, kaasata prioriteetselt ka tööstussubsiidiumid äh, aruteludesse. soovime, et ka Hiina sellega tegeleks ning ma olen veendunud, et me ei tohi alla anda. mis puudutab kahepoolseid teemasid, siis soovime investeeringute kokkuleppe äh, sõlmida juba järgmisel aastal sellest räägime Hiinaga ka tulevasel tippkohtumisel ja loomulikult ma ei kujuta ette, et me inimõigustest seal ei räägiks. ma olen küll vanamoeline, aga ma endiselt arvan, et inimõigused on vähemalt sama tähtis kui kaubandus. peale selle on liidrid öö, äh, öö, äh, veendunud, et tuleb võidelda ka kliimamuutusega, vaatamata vastuoludega, teile on see teema tähtis ning sellest räägivad liidrid uuesti ka juunis. samal ajal eh, andsime ministritele ülesande välja töötada pikaajaline Euroopa Liidu kliimastrateegia, et Pariisi kokkulepe, eh, Pariisis kokkulepitu ellu rakendataks. nüüd Brexit. nagu peaminister May soovis, siis ülemkogul otsustati heaks kiita see niinimetatud lahkumislepe. samuti britid soovisid, et lühi-, natukene lükataks, pikendataks artikkel viiekümne perioodi. me nägime ette kahte võimalikku stsenaariumit, esiteks, kui lahkumislepe võetakse vastu sellel nädalal alamkojas siis ülemkogu otsustas, et tehniliselt lükatakse, äh, see pikendatakse perioodi kahekümne teise maini. teiseks, kui lahkumislepet Briti alamkoda sellel nädalal vastu ei võta, siis ülemkogu leppis kokku, et tähtaega pikendatakse kaheteistkümnenda aprillini ning oodatakse, et britid näitaksid, kuidas edasi liigutakse. nagu ma ütlesin, pärast ülemkogu, siis kaheteistkümnes aprill on kriitilise tähtsusega kuupäev, milleks, mis ajaks peab, peavad britid otsustama, kas nad osalevad Euroopa Parlamendi valimistel. enne seda kuupäeva on brittidel endiselt valida, kas lahkuda leppega, ilma leppeta, lükata lahkumine edasi või tühistada artikkel viiskümmend. ning siin teeksin ka äh, parlamendisaadikute ees ühe isiklikuma märkuse enne ülemkogu ütlesin ma, et me peaksime olema avatud ka pikale pikendusele, kui Ühendkuningriik soovib üle vaadata oma Brexiti strateegia. see loomulikult tähendaks seda, et Ühendkuningriik osaleb ka Euroopa Parlamendi valimistel. ning siis oli kuulda hääli, mis ütlesid, et mõningate jaoks on see kahjulik ja ebamugav olgem ausad, selline mõtteviis on vastuvõetamatu. ei saa reeta kuute miljonit inimest, kes kirjutasid alla petitsioonile, et võtta tagasi artikkel viiskümmend käivitamine. Need miljonit inimest, kes olid demonstratsioonil või kõiki neid miljoneid inimesed esi, kes soovivad jääda Euroopa Liitu. Neile võib jääda mulje, et neid ei äh, Äh, esindata piisavalt Briti parlamendis, aga nad peavad te teadma, et tei-, teie esindate neid siin kojas, sest nemad on ka eurooplased. aitäh! suur tänu ja järgmisena Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, palun! suur tänu, president, tere päevast, daamid ja härrad parlamendisaadikud, meie ees on väga sündmusterohke nädal, mis aga ei takista mind kommenteerimast äh, neid olukordi. nagu äh, ülemkogu eesistuja ütles, siis ülemkogus eelmisel nädalal käsitlesime me mitmesuguseid aspekte, me, mida millest me juba rääkisime ja mina ei hakka kordama neid detaile. me rääkisime väga palju Hiinast, arutelu Hiina osas ei olnud nii keeruline kui Ühendkuningriigi teemal jah, osadele teist ütlesin ma, et kui võrrelda Ühendkuningriiki Sfinksiga, siis Sphinx on äh, justkui avatud raamat. ja selle nädala jooksul äh, on äh, hakanud ka avanema see raamat. me rääkisime väga palju Hiinast, komisjon kaheteistkümnendal märtsil avaldas Hiina strate-, teemalise strateegia selles osas ükski riigipea või äh, valitsusjuht äh, ei näinud mingisuguseid vastuolusid. ja eile oli mul võimalus president Macroni kutsel äh, proua Merkeli vahendusel kohtuda Hiina presidendiga, me rääkisime väga selgelt olukorrast, kokkuleppe osas, mida me soovime Hiinaga kõik peavad äh, hästi mõistma nii Euroopas kui Hiinas, et äh, strateegilisest äh, vaatenurgast on meil palju potentsiaali meie Hiina sõpradele ei meeldi teatud sõnad, aga samas on tegemist komplimendiga, jah, me oleme rivaalid, konkurendid, neile need sõnad ei meeldi, aga Euroopa igal juhul ei tohi äh, äh, jätta muljet, et äh, millestki muust kui piirkonnast, mis on avatud. Euroopa ettevõtete võimalik tegevus, konkureerimine tavatingimustel Hiinaga, nii nagu Hiina ilma igasuguste piiranguteta äh, saab äh, oma ettepanekuid äh, teha Euroopas. me austame Hiinat, aga me soovime, et Hiina austaks ka meid tegemist on siis kaubandusliku lähenemisega, mis põhineb vastastikusel. me nõuame omalt poolt, et kokkuleppele jõutaks kiiresti investeeringute osas Hiina soovib omakorda kaitsta äh, teatud valdkondi, me tahame, et töörühm, kes, mis tegutses äh, nende teemade käsitlemisel, saaks edasi liikuda ja samas arvesse võtta ka WTO teemasid, et oleks võimalik äh, teha edusamme ja teatud selgusega edasi liikuda Brexiti osas ma midagi ei ütle, sest kõik on juba ära öeldud. suur tänu Euroopa Komisjoni presidendile, aitäh, et ajast kinni pidasite. ja nüüd saab Rahvapartei esimees härra Manfred Weber sõna, palun. härra parlamendi president, komisjoni president, nõu-, ülemkogu president suur tänu kõigepealt hea Brexiti otsuse eest, härra Tusk, minu arvates ülemkogu otsus oli hea, kõigepealt seetõttu, et kaasati põhimõte, et ilma selgituseta tähtaega ei pikendata, meil on vaja meie Briti sõpradelt rohkem selgust, mida nad soovivad saavutada, ning siis toodi ka kindlust neljasaja neljakümnele miljonile eurooplasele Euroopa valimiste asjus seega meil on rohkem õiguskindlust. see, sooviksin mainida ka teie üldist märkust, et need, kes võitlevad teise referendumi eest, Euroopa Liitu jäämise eest, meie toetame neid tõepoolest, aga praegusel hetkel Ühendkuningriik soovib õiguslikult lahkuda Euroopa Liidust, sellel on selline on olukord ning seetõttu meil on vaja ka meie kodanikele selgitada, et miks riik, mis lahkub Euroopa Liidust, peaks saama sõnaõiguse Euroopa Liidu tuleviku üle. sellele küsimusele peame me kodanike ees vastama ning väga meeldiv on seetõttu, et äh, ülemkogul öeldi, et ilma selguseta pikendust ei anta. me soovime edu ka Briti alamkojale, loodetavasti läheb neil seekord paremini äh, kui valitsusel viimastel kuudel. erinevad võimalused on laual, neid on selgelt ka selgitatud, kirjeldatud ning eks nad peavad nüüd valima, eks näe. teiseks majandus, siinkohal tuleb tunnistada, et meie Rahvaparteina tõest-, toetame seda, et meil on vaja tugevdada majandust, investeerida siseturgu, investeering äh, digitaalmajandusse äh,, Hiina küsimus äh,, on samuti arutlusel, oli seda ka ülemkogul, ma olen väga tänulik selle eest, et meie põhimõte, aluspõhimõte on sama, ehk siis meie koostöö Hiinaga peaks põhinema ühistel väärtustel, ühistel arusaamadel. tegemist on ju ka poliitiliste süsteemide vahelise konkurentsiga, ku-, sellega, kuidas me näeme oma ühiskonda, millised on meie ühiskondlikud väärtused, seetõttu peaks see olema alati meie dialoogi aluseks Hiinaga teiseks, Rahvapartei usub pragmaatilisse lähenemisse. kliimamuutuse puhul Hiina endiselt on meie poolt, usub äh, Pariisi kokkuleppesse, vabakaubanduses äh, Hiina on ka vabakaubandust kaitsmas, seetõttu me suhtume pragmaatiliselt suhetesse Hiinaga. aga kolmas asi on ka oluline, et me ei tohiks olla naiivsed, me peame kaitsma oma tööstust, oma olulisemaid tööstusharusid Euroopa Liidus ning Rahvaparteina leiame me ka, et me peame üle vaatama oma praeguse konkurentsiõiguse Euroopa Liidus. selleks, et meil tõesti tekiks jällegi sellised suurettevõtted, mis suudaksid ülemaailmselt konkureerida. tahaksin veel rääkida viimasest küsimusest, nimelt põhiõigustest Euroopa Liidust. härra president, austatud härra Tusk, juba kuid oleme me rääkinud artikkel seitsme rakendamisest Poola ja Ungari jaoks. meil ei ole, ei ole seni nõukogus olnud võimalik sellest teemast rääkida, sellest on mul kahju. minu partei öö, on sellest teemast intensiivselt rääkinud, otsustasime, et peatame Fideszi Ungari valitsuspartei öö, liikmelisuse meie parteis meie ei jaga seda, ei nõustu selle teega, millel Ungari liigub. me oleme artikkel seitse rakendamist toetanud, seetõttu me lo-, loodame, et ülemkogul ka sellest räägitakse avalikult. see, kui riigi- ja valitsusjuhid üksteist ründavad, see on üks asi, aga kui sellest avatult räägitakse, on teine asi. loodetavasti seda ka tehakse. meie parteidena öö, peame selle eest hoolitsema, meie öö, Äh, liberaalidest ja sotsialistidest kolleegid, meie Rumeenia kolleegid äh, äh, peaksid ka sellega tegelema ning ma loodan, et me suudame astuda siin järgmised sammud. meil on artikkel seitse, mis ei too kaasa nii kiireid tulemusi, mida me sooviksime, seega me peaksime astuma järgmise sammu ja looma siduva õigus põhimõtte kaitsemehhanismi, ka, ka kolleegid siin kojas on selle kallal töötanud, meil peaks olema selline äh, mehhanism, mis kontrollib äh, tõesti äh, õigusriigi põhimõtte täitmist ning see ei peaks loomulikult keskenduma ainult Ida-Euroopa riikidele, vaid vaatame üle kõik liikmesriigid. meil on vaja ka automaatset menetlust õigusriigi põhimõtte rikkumise puhul ning ma äh, sooviksin, et äh, selline mehhanism tõesti oleks äh, ka toimimisvõimeline. me võime veenvalt äh, Hiinaga läbi rääkida põhiõiguste üle ainult siis, kui ka vähemusi Euroopa Liidus kaitstakse. seetõttu, austatud härra Tusk, ülemkogu president, palun pange see teema lõpuks ometigi Euroopa Ülemkogu päevakorda, et sellest ka avalikult räägitaks. suur aitäh, nüüd saab sõna härra Bullmann, Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees, austatud president, austatud äh, kolleegid. meil on kaks päeva, kaks päeva äh, kuniks jõuab kätte esialgu ette nähtud äh, Brexiti tähtaeg, kaks päeva ainult. president Tusk, jah õige oli see, et äh, ülemkogu äh, sellises olukorras äh, piirid paika pani selleks, et hullemat ära hoida, aga täna ma tahaksin küsida järgnevat kaks päeva enne esialgset väljaastumiskuupäeva. pöördun ma Brexiti pooldajate poole mille, millal eh, olete te piisavalt julged vabandamaks brittide ees kõige selle eest, ehm, mida te neile teinud olete viimase kahe aasta jooksul, millal te olete piisavalt julged eh, tunnistamaks seda, et te olete kasutanud valesid eh, loomaks olukorda, kus te välja tulla enam ei oska kümme protsenti väheneb majandustootlikkus, te ei tea, kuidas edasi minna sellises olukorras. Äh, saage kontroll jälle üle oma, oma, oma valede üle ja nii edasi ja val-, äh, vabandage brittide ees selle eest, mida te olete viimase kahe aasta jooksul nende, neile teinud, see on minu sõnum teile suur aitäh, president Tusk, teile, suur aitäh selle eest, mida te tegite Euroopa kodanike kaitsel. tegemist oli väga äh, austusväärse sammuga ja me peame seda siin välja ütlema, jah, me oleme eurooplased ja mm, mitte keegi ei tohi britte petta äh,. ei tohi äh, öelda neile, äh, et nad saavad osaleda Euroopas, kui nad äh, on tegelikult välja astumas, ma olen veendunud, et äh, kui olukord on endiselt blokeeritud, siis on ainult üks võimalus, küsige rahvalt. küsige rahvalt, jah, ma tean, aga te ei tee seda, sellepärast et te kardate kõike, äh, mis juhtub. Te ei suuda seda enam taluda see oleks lahenduseks ja britid äh, ütleksid teile, kuhu suunas liikuda. Nemad on need, kes otsustavad sellises olu, olukorras ja mitte keegi teine. ma tahaksin ka öelda, et jah, loomulikult äh, arengud Ühendkuningriigis varjutavad paljustki seda, mida me tegelikult peaksime veel reguleerima. üheksandal mail toimub järgmine ülemkogu ja seal tuleb tegeleda nende teemadega näiteks äh, Euroopa äh, majandusega tuleb tegeleda selleks, et majandus saaks kestlikult areneda, e, et see äh, austaks olemasolevaid ressursse ja pakuks kõikidele inimestele võrdse osa ja kasu sellest majanduse arengust ja kui me seda teeme, eh, siis me suudame ka Hiinaga suhetes eh, võitjana välja tulla. Hiina on meil eh, partner, tugev partner, keda me ei tohi eirata või kõrvale lükata no,, aga ilma ehm, eneseteadlikkuseta, enesekindluseta ei ole võimalik Euroopa mudelit kaitsta ja me peame selle nimel tööd tegema ja minu fraktsioon toetab teid, aitäh! suur aitäh ja nüüd äh, saab äh, sõna kolleeg Legutko, äh, ECR fraktsiooni esimees. austatud president, lugupeetud daamid ja härrad, austatud parlamendisaadikud, nagu alati on häid uudiseid ja halbu uudiseid. head uudised on need, et ülemkogu suutis panna paika selge ajakava ning Ühendkuningriik võttis sellega vastu, oli sellega nõus ning loodetavasti jõutakse ka lahenduseni selle ettenähtud ajakava jooksul. aga jätkem Suurbritannia brittidele, mina muretsen Euroopa Liidu pärast. halvad uudised on need, et Euroopa Liit näib endiselt jätkavad äh, sama sellist pelutuspoliitikat, äh, mis koosneb tegelikult kahest elemendist kõigepealt eh, tahetakse karistada Ühendkuningriiki eh, kokkulepet lahkumisega selleks, et mitte keegi tulevikus, mitte ükski riik tulevikus ei eh, julgeks sama rada minna ning teiseks tahetakse alandada Ühendkuningriiki, survestades neid Brexitit ümber pöörama, organiseerides näiteks mm, uus referendum kasutatakse argumenti, et äh, Brexiti poolt äh, hääletas äh, Brexiti poolt hääletas väga väike osa ainult, see vahe oli väga väike. aga kui tulemus oleks olnud vastupidine, siis siin kojas koheldaks või vaadeldaks seda tulemust või oleks vaadeldud kaljukindlana ja ümberpööramatuna ja mainimata veel ka seda, et referendumi äh, korraldamine järjepidevalt senikaua, kuni jõutakse soovitud tulemuseni, äh, e-, ei käi ju tegelikult kokku äh, demokraatiaga, mis on Euroopa Liidu üks tugisambaid aga halvaks uudiseks on ka see tonaalsus, mida me siin täna kogeme, kus pidevalt patsutatakse endale õlale ja õnnitletakse end, kuid siin enesekiituseks ei ole sobiv aeg ega koht. president Juncker, president Tusk, me peame endale tunnistama, et tegemist on olnud eh, kõige kriisirohkema ajaga Euroopa integratsiooni ajaloo jooksul ja Brexit on üks paljudest kriisidest kõik te, kes te olete Euroopa Liidus langetanud suuri otsuseid, vastutate selle eest, ärge eh, petke ennast, ka teie jagate suurt osa vastutusest, lugupeetud härrad, aga ka daamid. Eh, härra Macron kirjutas hiljuti kirja kõigile Euroopas ja eh, ta pakkus pakkus välja veelgi rohkem tsentraliseeritust ja ta ütles, et tegemist on justkui Euroopa taassünniga. mulle tundub, et ta ei saa päris hästi aru nendest äh, sõnadest, mida ta ise kasutab, ta ei tea nende tähendust. võib-olla oleks pidanud kasutama terminit videvikutund hoopis, igal juhul. Brexiti äh, kell käib armutult, me teame seda, me teame või me loodame, et Londonis saavutatakse edusamme, aga me peame olema valmis mis tahes tulemuseks ja me peame olema valmis pakkuma mis tahes abi, mida me saame pakkuda ja see on ka meie probleem, sõltumata tulemusest. me peaksime olema äh, sõbralikult meelestatud mis tahes äh, Briti rahva otsusele, aga kell käib armutult ka Euroopa Liidu jaoks, lugupeetud daamid ja härrad. ning äh, me peaksime kuulama, mida on valijatel üle kogu Euroopa Liidu meile öelda, järjest rohkem on selliseid valijaid, kes tahavad meeleheitlikult muudatusi ja need muudatused on tulemas, aitäh. suur aitäh ja nüüd saab äh, sõna liberaalide fraktsiooni juht Kihver Hofstadt. Oh kõigepealt sooviksin öelda härra Legutkole, et see, mis ta ütles, on täiesti vale, mis puudutab alandamise ja karistamise lähenemist Euroopa Liidu poolt seoses Ühendkuningriigiga. me austame suurt äh, rahvust nagu äh, Suurbritannia probleem aga karistamise ja alandamise osas on äh, seotud tooridega ja nemad on need, kes seda teevad kodanike osas nad ei ole isegi kohal. ainult härra Farage on kohas, see on minu jaoks üllatav, ma arvasin, et äh, ta on kusagil äh, meelt avaldamas, aga ta on siin. kui palju sa oled kahesajast miilist teinud kaks või? Äh, üha enam tuletad meelde Hein Blackadderit, kas oled kursis sellega, kes esimese maailmasõja ajal istus Londonis oma büroos ja samamoodi oled sina siin Strasbourgis, kui sinu oma inimesed meelt avaldavad, avaldavad vihma ja külma käes. ja see on see, kuidas sa oma vastutust kannad. selge. aga tahaksin meelde tuletada Winston Churchilli sõnu, kes ütles järgmist, tsiteerin edu on võimalus ühest ebaõnnestumisest liikuda teisele ilma entusiasmi kaotamata. see tsitaat äh, on kohaldatav äh, tänasele Briti poliitikale ja äh, peaminister meile, sest täna pärastlõunal, head kolleegid alamkojas, kui spiiker seda lubab, sest süsteem on selline, on kuusteist võimalust laual seoses Brexitiga. ehk siis entusiasm ei ole mitte kuhugi kadunud, äh, nii nagu ka Winston Churchill oma tsitaadis ütles. aga nüüd tõsiselt, pärast kõiki eelmiste nädalate negatiivseid hääletusi alamkojas seoses leppega, leppeta lahkumist teiste äh, rahvahääletuste ja nii edasi Äh, võib nüüd äh, tunnelis tõesti äh, valgus paista, sest selle muudatusettepaneku heakskiitmisega esimest korda pärast kaheaastaseid läbirääkimisi on võib-olla lahendus selleks, mis puudutab parteide ülest koostööd Tööpartei ja konservatiivide vahel see lahendab eksistentsiaalse küsimuse, sellepärast et Brexiti üle saab otsustada ainult parteide ülese leppe alusel, nii nagu meie teeme siin Euroopa Parlamendis. ning ma loodan, ma loodan, et andes äh, neile aega kuni üheteistkümnenda aprillini, siis näeme, et enamus alamkojas valib ühe nendest võimalustest eh, ehk siis liitu jääda soovijate osas mõistlike Brexiti toetajatega. mina isiklikult eh, äärmuslasi arvesse ei võta, sellepärast et neid ei, nad ei seisa riigi huvide eest, vaid tegemist on võimuvõitlusega konservatiivide parteis, nii nagu me oleme näinud viimastel päevadel ja ma arvan, et lugupeetud president, ma võin kogu Euroopa Parlamendi nimel öelda seda, et me oleme avatud eh, kokkuleppe sõlmimiseks eh, Ühendkuningriigiga, me oleme valmis eh, muutma poliitilist avaldust kahes osas. esiteks selles osas, kuidas see saaks olla rohkem siduv mõlemale osapoolele, aga ainult avalduses. ja teiseks et selle poliitilise avalduse sisus oleks ka selgemalt määraldatud suhted äh, Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel, nii nagu äh, võrreldes praeguse poliitilise avaldusega, minu arvates see äh, on seotud ka teie viimase sõnavõtuga, härra Tusk. mina olen päris kindel ma ei ole nii optimistlik kui teie, ma olen küll optimist, aga mitte nii suur optimist. mina isiklikult arvan, et mitte praegu, aga mõne põlve pärast äh, pöördub Ühendkuningriik Euroopa rahvaste rüppe tagasi ja nende koht on Euroopa Liidus, mitte väljas aga selleni ei jõuta praegu, vaid hiljem ja see, et üks miljon inimest meelt avaldas, kuus miljonit äh, petitsioonile alla kirjutas ja lõpetuseks, mis puudutab kodanikeõigusi, siis härra Barnier ja härra Juncker, ma tean, et Ühendkuningriik peab austama neid kodanikke, nii nagu äh, leppes on kirjeldatud ühepoolne panustamine, täpselt äh, sama teha ka Ühendkuningriigi kodanike osas, kes elavad äh, mandril ja aeg on nüüd äh, hinnata neid võimalusi mõlema poolelt ja vaadata, kuidas seda võimalikult kiiresti oleks võimalik lahendada, et ükskõik, mis saab, isegi kui kõige rumalam asi juhtub, ehk siis leppeta lahkumine, siis vähemalt need kodanikud ei satuks nende mängude ohvriks mis on kestnud kaks aastat, aitäh! suur aitäh, Roheliste fraktsiooni nimel saab nüüd sõna kolleeg Smith. lugupeetud president, tere hommikust, kolleegid! Brexiti olukord on väga kurb ja traagiline, väga paljudes valdkondades peaksime me koostööd tegema, aga samas see ise esile kutsutud katastroof segab seda. tänu sellele, et Ühendkuningriik praegu, isegi nüüd viimasel hetkel ei ole suutnud otsustada, mida nad tegelikult tahavad, proua May käivitas artikli viiskümmend ilma plaanita ja konsensus puudub siiani. Westministeeriumis me näeme, et üritatakse nüüd lõpuks midagi paika saada suurepärane, Šoti parlamendis soovime me tühistada artiklit viiskümmend Šoti perspektiivist, iga partei, välja arvatud konservatiivid, on ühel meelel, et parim Brexit on äh, Brexiti ärajätmine. head kolleegid, ärge pange uksi kinni, Šotimaal ja mujal Ühendkuningriigis tehakse tööd selleks, et seda olukorda muuta, et jääda nende rahvaste perre aga see võib olla viimane kõne pärast viiteist aastat siin Euroopa kodanike eest seistes. me ei tea, milline saab olema Ühendkuningriigi tulevik, me ei tea, milline on meie enda tulevik populismi lainel, me ei tea, mis on Ühendkuningriigi tulevik, aga ma tean, et Šotimaa on Euroopa riik, me tervitame solida-, solidaarsust, vaba liikumist, kui Euroopa Liitu ei oleks, siis peaks me midagi sellist tekitama ja Šotimaa sooviks olla osa sellest uuest versioonist professionaalidega täna peate te Ühendkuningriigiga äh, leidma sobiliku lahenduse ja, ja rääkima nende osapooltega, kellega olete pidanud rääkima, aga kui Šotimaa eemaldatakse vastu meie tahet sellest rahvaste perest, me, me vastupidisest meie demokraatlikule avaldusele, siis on äh, iseseisvus meie ainus tee välja. head kolleegid, ma ei taha, et te lahendaksite meie siseriiklikud probleemid, aga me tahaksime, et te jätaksite ukse lahti, et me saaksime leida tagasi tee koju, aitäh. suur aitäh ja nüüd äh, saab QNG fraktsiooni nimel sõna kolleeg Zimmer, palun. Meine, meine Herren Präsidenten. härrad presidendid. tegelikult äh, pärast me, me oleme pärast pikki arutelusid äh, olukorras, kus me endiselt ei tea vastuseid Äh, äh, selle kohta, kuidas sellest, äh, neid probleeme lahendada. ma austan küll väga inimesi, kes referendumil Brexitit toetasid, samas austame me ka inimesi, kes demonstreerisid nädalavahetusel Londonis, me peame austama ka inimesi, kes kirjutasid alla online petitsioonile ning me peame austama ka kõiki inimesi, kes Ühendkuningriigis ja mujal Euroopa Liidus kannatavad Brexiti tõttu. me peame austama ka äh, seda Euroopa koda, mis seisab valimiste lävel ning loomulikult peame me austama meie valijaid, kes äh, oma saadikud siia kotta saadavad. aga äh, see on võimalik ainult siis, kui need inimesed saadetakse siia pikemaks ajaks, mitte paariks kuuks. me soo-, me, meie kodanikud peavad lõpuks saama ju vastuseid ning ma paluksin härrasid Tusk ja Junckerit, palun rääkige ka, ka rohkem nende inimeste õigustest, kes muutuvad kolmandate riikide kodanikuks, kui Brexit ei toimu korrapäraselt Äh, nende, äh, me peame kaitsma nende turvalisust, nende peresid ning ma rõhutan veel kord, me, et me peame e väga äh, austama ka Iirimaa ja Põhja-Iirimaa inimesi, inimeste õigusi. ning kui leida mingisugust lahendust tolliliidust või siseturust lahkumiseks, Äh, siis äh, äh, ning satub ohtu suure reede kokkulepe, mis ju põhineb suures osas sellele, et välditakse füüsilise piiri ehitamist, siis kui, kui te soovite tõesti korraldada ka referendumit oma saare ühendamiseks, siis meie toetame teid. suur aitäh EFTD fraktsiooni nimel saab sõna härra Farage. ja endise Belgia äh, peaministrina te vast teate, et äh, äh, feldmarssal Hei kahe tuhande üheksasaja neljateistkümnendal aastal päästis Belgia linna Ypres'i Saksamaa vallutuse eest ning hiljem lõi tagasi Saksamaa edasised rünnakud, selle asemel, et teda mõnitada, peaksite te pidama teda suureks Belgia kangelaseks, aga see võtab kokku teie Briti vastalisuse ma arvan, et see, mis toimus eelmisel nädalal ülemkogul, oli rahvuslik häbi. tegemist on patiseisuga, meil on peaminister May, äh, meil, meil on peaminister May, kellel pole julgust, kes äh, ei täida oma lubadusi, et lahkuda Euroopa Liidust äh, selle nädala reedeks, kahe tuhande kahekümne üheksandaks märtsiks meil toimub aegluubis reetmine, see on võimalik, et kõige suurem reetmine üldse meie, meie rahva ajaloos. tulen tagasi Esimese maailmasõja juurde. me võitsime sõja, aga sõlmisime Versailles lepingu ning see leping, uus lahkumisleping on nagu uus Versailles. me peame maksma kolmkümmend üheksa miljardit naela, aga mitte midagi vastu ei saa. osa meie territooriumist annekteeritakse, nimelt Põhja-Iirimaa see äh, kokkulepe on halb, see on vastuvõetamatu, see ei ole Brexit ning see ei lähe läbi. ma tean, et te olete siin kõik väga erutunud selle üle, mida alamkoda järgmise nädala jooksul võib teha, me teame küll, mida ta teeb. Nad sõlmivad mingisuguse kokkuleppe öö, äh, öö, äh, selle üle teadakse kuidagi tolliliitu ning säilitatakse inimeste vaba liikumine kas nad teevad seda või mitte, siis äh, üks asi on kindel, me liigume artikkel viiekümne pikendamise suunas ning te peaksite endalt küsima, kas te tõesti tahate seda? kas te tõesti tahate, et Brexit on järgmise kahe aasta jooksul ka kõige tähtsam teema, äh, varjutab kõiki teisi olulisi probleeme. kas te tõesti soovite, et Ühendkuningriik osaleb Euroopa Parlamendi valimistel ning saadab siia väga suure hulga Brexitit toetuvaid, toetavaid saadikuid, samal ajal kui teie võitlete populismi vastu Euroopas. kas te tõesti soovite, et mina siia tagasi tulen? no näete siis. ja kõik, mille jaoks siis, selle jaoks, sest Brexit juhtub ju nii või naa härra Tusk, kui te arvate, et britid öö, muudavad oma meelt Brexiti suhtes, siis te olete eksiarvamusel, sest praegusel hetkel rahvaküsitlused näitavad, et viisteist või isegi vahel kakskümmend protsenti rohkem inimesi toetab lahkumist. kui toimuks uus referendum, siis lahku, lahkujad võidaksid veel suuremalt seega miks te üldse ajate sellist juttu, ma austan väga härra Junckerit, härra Barnier'd, Euroopa Komisjoni, te olete paika pannud enda ähm, Äh, stsenaariumi kokkulepete lahkumise puhul, see on väga professionaalne töö, see näitab, et äh, kokkulepete lahkumine ei tekita mingisuguseid suuri probleeme ning see ei too kaasa isegi füüsilist piiri Iirimaal. niisiis, ma ütlen teile kõigile ning liikmesriikide liigrit-, liidritele ka, lükake tagasi see tähtaja pikendamine kaheteistkümnendast aprillist kaugemale. Äh, Lähe-, laske meil lahkuda ning läheme kõik oma eluga edasi per il gruppo Euroopa delle Nazioni delle Libertà. ja nüüd saab ENF fraktsiooni nimel härra Patten sõna. suur aitäh, mitte kunagi varem äh, Briti, Suurbritannia ajaloo jooksul ei ole äh, meid nii su suuresti alandatud. Äh, mitte kunagi varem ei ole Brit olete eh, juhtinud eh, kollaboraatorid ja argpüksid. Eh, meie on kaotuse saanud olukorras, kus ta oleks võinud võita ja seda ei ole enne nähtud siin me räägime tingimused allaandmisest, aga meie meid ei ole võõrvõim löönud äh, ei, hoopis need inimesed, kes pidid meie vabadusi ja õigusi kaitsma, on andnud need võõrvõimule Euroopa Liidule, kuid lõplik allaandmine ei ole veel täielik, proua May peab veel lömitama. kui Suurbritannia kahekümne üheksandal märtsil ei lahku Euroopa Liidust, siis see märgib Ühendkuningriigis demokraatia ametlikku lõppu, leppige sellega mitte ükski inimene, kes Äh, tahab olla vaba, neid ei saa igavesti orjastada, mitte mingi Euroopa Liidust väljaastumislepe, mitte mingi äh, leping Euroopa Liiduga tulevikus ei saa alla suruda inimesi, kes ei ole, kes ei taha seda. Äh, Suurbritannias on võimalik mis tahes Äh, parlamendi poolt vastu võetud dokumenti äh, ümber pöörata. Äh, Briti konstitutsioon on tugevam ja kestab kauem kui mis tahes Euroopa lepe. me saame endiselt lahkuda kahekümne üheksandal märtsil, kui jumal meile jõudu annab selleks, mm, kuid meie partei juhib brittide vabadusvõitlust lähiaastatel aitäh. suur aitäh, kolleeg Toots, palun. suur aitäh, härra president Äh, sel reedel, kahekümne üheksandal märtsil äh, oleksime pidanud näema ajaloolist päeva Ühendkuningriigi jaoks pärast neljakümne aastalist äh, liikmelisust Euroopa Liidu institutsioonides oleks Ühendkuningriik pidanud taas saama sõltumatuks rahvaks, mis teeb koostööd külg külje kõrval Euroopaga, kuid mis on vaba Brüsseli diktaadist, mis on vaba oma majandust kujutama ja oma seadusi vastu võtma. pärast kahte aastat läbirääkimisi on peaministrid vastu võtnud leppe, väljastamisleppe, mis on kaks korda maha hääletatud mm, alamkojas ja äh, tegemist on leppega, äh, mille puhul on mm, ka öeldud, et tegelikult õiguslikku tagasiastumisõigust ei ole, kuid äh, Äh, me tahame korrapäraselt lahkuda Euroopa Liidust, kuid see kokkulepe paneb ohtu äh, Ühendkuningriigi konstitutsionaalse ja majandusliku terviklikkuse ja see ei ole hind, mida meie unionistidena oleme nõus maksma. lõpetuseks natuke nõuandeid ka härra Pulmanile ja härra Tuskile. seitseteist koma neli miljonit äh, Briti valijat on öelnud, et nad tahavad Euroopa Liidust välja astuda. ma usun, et see koda mm, peab neid austama äh, kas või natukenegi äh, ja austama nende demokraatlikku valikut selle asemel, et keskenduda kõigile teistele. härra Verhofstadtile ma tahaksin öelda, et Briti parlament on juba hääletanud ühe kahepoolse kokkuleppe poolt, äh, mis puudutab kodanike õigusi ja äh, meie siin peaksime sama äh, tegema. proua Zimmermann, Belfasti lepe mm, põhineb nõusolekul, ainult Põhja-Iiri kodanike nõusolekul saavad toimuda mis, mingid muudatused Põhja-Iirimaa põhiseaduslikus olukorras ja te peate seda meeles pidama. suur aitäh, kolleeg Levandovski järgmiseks austatud e, ülemkogu e, president minu e, koduriigi kodanikud kindlasti üllatuvad härra legutko sõnadest mm, tema partei mis poolat juhib Mm, on selline, mis räägib, et ka Poola peaks Euroopa Liidust välja astuma, aga see ei juhtu. Brexiti eeskuju kindlasti näitab õiget teed ka Poolale meil on Brexitist nüüd positiivseid asju ka tõusetunud, need massidemonstratsioonid, mida me praegu näeme, ja äh, Brexiti lugu näitab äh, tegelikult seda väga hästi, millised on äh, vastutustundetu tegutsemise tagajärjed. suur aitäh. suur aitäh, härra Gualtieri, kaks minutit, palun suur aitäh, lugupeetud president vaid kaks päeva on aega ajani, mil Brexit esialgselt pidi aset leidma. aga me endiselt ei tea, millal, kuidas ja kas üldse Brexit toimub. ja see ütleb päris palju selle kohta, kuidas Ühendkuningriigi valitsus seda protsessi on hallanud, aga see ütleb ka päris palju eh, nende Äh, Brexiti pooldajate fantaasiate ja valede kohta, mida nad levitasid enne äh, referendumit. nüüd on need purunenud reaalsuse ees mm, ja need reaalsused on saanud äh, miljonitele Ühendkuningriigi kodanikele selgeks saanud, ka nendele, kes nädalavahetusel tänavatele tulid, kes nõudsid paremat tulevikku oma riigile selge on ka see, et mm, lahendus sellele tupikseisule on Londonis, mitte Strasbourgis või Brüsselis. esmaspäevane hääletus alamkojas oli lootusekiireks, mis aitab meid välja sellest tupikseisust ja äh, nüüd britid peavad võtma kontrolli jälle Brexiti protsessi äh, eest enda kätesse ja me peame vaatama, mida nad selle kontrolliga nüüd teevad, me oleme alati öelnud, et poliitilisi deklaratsioone on võimalik ümber vaadata selleks, et äh, oleks tagatud tihedamad suhted Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel, me saame seda teha kiiresti, see ei ole mitte ainult võimalik, vaid ka tervitatav. aga kui alamkoda ei saa parteiülest enamust ühtse turu või tolliliidu taha ning ei võta vastu ka praegust kokkulepet, siis tuleb langetada väga tõsiseid otsuseid. kui Ühendkuningriik otsustab äh, paluda pikka edasilükkamist, siis äh, seda ei saa anda väljaastumisleppe ümber läbirääkimisteks. ei, see lepe on juba kokku lepitud ja suletud, seda ei avata uuesti, aga kui Ühendkuningriik palub äh, pikemat edasilükkamist selleks, et Brexiti osas järele mõelda, või selleks, et pakkuda välja valimised või, või referendum, siis meie saame seda toetada president Tusk, meie fraktsioon on alati väga selgesõnaline olnud selles osas. Gi, sa ütlesid, et sa tahad neid tagasi, aga mitte praegu. meie oleme alati korranud seda, et referendumit tuleb austada, aga kui Ühendkuningriik ei lahku, siis meie tähistame seda ning meie ei tee midagi selleks, et hoida selle võimaluse realiseerumist ära praegu, aitäh. härra Nicholson, palun üks minut. suur tänu, proua juhataja ma ütlesin alguses, et äh, äh lähen lõpuni välja, ma ei ole pettunud ja ütlesin ka algusest peale, et inimesed, keda mina esindan, ei aktsepteeri kunagi äh, piiri Iirimaal äh, ja see on endiselt äh, äh, paigas, härra Barnier, loodetavasti saate sellest aru, Iiri äh, piirimeetmed äh, seavad ohtu Belfasti rahvusvahelise leppe, mis äh, mida ei tohi unustada, et äh, tegemist on vastava heakskiidu meetmega meil on vaja kuulata kõiki Põhja-Iirimaal, mitte ainult neid, kes kõige kõvemini karjuvad, vaid on väga suur vaikiv enamus, kes tahavad head viisi, head tulevikku Põhja-Iirimaale, Ühendkuningriigile ja ka Euroopa Liidule ma arvan, et me peame eemalduma varasematest seisukohtadest ning leidma parima tuleviku, mis sobib meile kõigile ma tunnen endiselt muret, proua juhataja, et on endiselt oht, et tekivad kokkupõrked, kes ei ole kellegi süü, härra Tuski, härra Barnier, mitte kellegi, aga see oht on olemas ja loodan, et härra Tusk tagab, et äh, nii ei lähe. kuulasin teda huviga tegemist võib olla nii, nagu ka Šoti kolleeg ütles, see võib pärast kolmekümmend aastat olla minu viimane kõne siin parlamendis ja tahaksin öelda, jah, see on olnud üsnagi pikka aega, olen seda nautinud, nautinud kõikidega ka ko toiminud koostööd, esindan Põhja-Iirimaa eh, äh, kodanikke eh, äh, suure auga, aitäh! härra Nicholson kui äh, mõistmatu minust, et ma ei austanud teid